kallid kolleegid, pärast seda lühikest pausi jätkame siis äh, oma aruteluga ja järgmine päevakorrapunkt äh, on järgmine üleminekukord äh, liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, see on siis soovitus teisele lugemisele Vital Moreira poolt. härra Moreira, teil on sõna Te teate, et teil on siis kuus minutit, nii et äh, te võite siis seda jagada, kuidas tahate, tavaliselt neli minutit sissejuhatuseks ja kaks minutit kokkuvõtteks, aga kui tahate teha kolm ja kolm minutit, siis äh, on teil see võimalus ka olemas. kui praegu räägite lausa kuus minutit, siis lõpetuseks te enam sõna ei saa nii et äh, soovitan teil siis veidikene siiski aega säästa ka lõpetuseks, aga ühesõnaga jagate oma aega nii, nagu tahate, nii et see, mis teil üle jääb, siis annan teile arutelu lõpus, palun. Um president, austatud kolleegid, tegemist äh, on ühe olulisema teemaga piirkondade vahelistes äh, kaubandussuhetes. Äh, tegemist on uuendusega, mille on endaga kaasa toonud Lissaboni lepingu jõustumine. leping jõustus äh, kolm aastat tagasi ja välismaised otseinvesteeringud on nüüd samuti hõlmatud Euroopa Liidu poliitikaga, see tähendab seda, et Euroopa Liit saab äh, vastu võtta juriidiliselt siduvaid äh, sätteid Euroopa Liidu välisinvesteeringute kohta. liikmesriikidel on võimalik iseseisvalt äh, tegutseda nüüd siis, kui Euroopa Liit annab selleks vastava loa. pärast Lissaboni lepingu jõustumist kolm aastat tagasi oli liikmesriikidel üle tuhande kahesaja seda tüüpi lepingu ja nüüd ähm, on olukord selline, et meil tuleb äh, kaitsta investeerimislepinguid valitsuste omavoli vastu. Lissaboni leping ei näinud ette üleminekut nüüd ähm, meil tuleb tagada selge üleminek riiklikelt lepingutelt Euroopa Liidu lepingutele. kahepoolsed lepingud Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, mis sõlmiti enne Lissaboni lepingu jõustumist jäävad nii kaua jõusse, kui neid asendab Euroopa Liidu leping või kui nad aeguvad, välja arvatud juhul, kui nad lähevad vastuollu ühenduse õigustikuga, siis tuleb nad üle vaadata või tuleb nad äh, lõpetada liikmesriigi poolt komisjoni ettepanekul. hõlmatud on ka kahepoolsed äh, investeerimis- äh, lepingud, mille osas on illegaalselt läbi räägitud pärast Lissaboni lepingu jõustumist, need lepingud on võimalik legaliseerida ehk seadustada. määruses pannakse selgelt paika, millistel tingimustel saab anda liikmesriikidele pädevuse läbi rääkida uute lepingute osas kui Euroopa Liit ise läbirääkimistest huvitatud ei ole. hiljemalt kahe aasta pärast äh, peab äh, komisjon äh, andma nõukogule aru sätete rakendamise praktiliste kogemuste kohta selle teemaga on tegeletud pikalt, mina olen praegu äh, raportöör selles küsimuses ja ma olen saavutatu ja arengutega rahul. suur aitäh, nii et, et teil on lõpetuseks siis veel kaks ja pool minutit. edasi on komisjoni nimel sõna härra volinik Teguhtil. Thank you uh suur tänu, juhataja, kolleegid. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin ma tänada suurepärase töö, koostöö eest antud küsimuses. järjestikused dialoogid on taganud, et meil on olnud äh, sidus äh, koostöö, oleme saavutanud kõrgetasemelise äh, seadusandluse, ma tahaksin tänada Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja härra Moreirat tehtud töö eest. esitasime ettepaneku, kuna Lissaboni leping uuendas Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat, Euroopa Liit sai äh, olulise poliitikavahendi juurde liik-, institutsioonid leppisid kokku, et Euroopa Liidu investeerimispoliitika peab põhinema olemasolevatel kogemustel liikmesriikides. investeerimislepingud, mis on sõlmitud viimase kuuekümne aasta jooksul, on hinnaliseks õigustikuks, aga samas ähm, tunnetati vajadust panna paika Euroopa Liidu ühispoliitika, nagu härra Moreira ütles, siis äh, tegemist on väga olulise, aga mitte lihtsa teemaga. määruse äh, kohaldamise ala sisaldab äh, palju õiguslikke institutsionaalseid aspekte. seadusloome protsessi lõpuleviimine esimese lugemise raames oleks suurepäraseks saavutuseks meile kõigile. määrus tagab õiguskindluse Euroopa investoritele praegu on tuhat nelisada kahepoolset äh, lepingut äh, ja need lepingud jääksid jõusse nii kaua, kuni sõlmitakse Euroopa Liidu lepingud. kaitseklauslid äh, tagavad, et kahepoolsed lepingud ei kujuta endast takistust Euroopa Liidu investeerimispoliitika sujuvale rakendamisele, mis on meie põhiprioriteet kui parlament kiidab määruse heaks, siis Euroopa Liit ja tema institutsioonid saavad keskenduda Euroopa Liidu investeerimispoliitika rakendamisele. me edendame seega Euroopa Liidu investeerimisläbirääkimisõigusi ja oleme partneritega võrdsel tasemel etendades oma kaubanduspoliitilisi ja välispoliitilisi eesmärke, ma kutsun Euroopa Parlamenti toetama seda lepingut, mis sisaldab ka kahepoolsete lepingute ülemineku äh, tähtaega ja tänan veel kord äh, India komisjoni raportööri. suur aitäh teile, härra volinik, ja nüüd võtavad sõna need sõnavõtjad, kes räägivad oma fraktsioonide nimel esiteks on sõna Rahvapartei nimel kaheks minutiks proua Oomen Ruiten, palun. Ik spreek namens uh, mijn collega Zelewski, die eigenlijk schaduw... Juhataja, ma lähen, räägin kolleeg Zalewski nimel, kes on eh, variraportor, aga alles nüüd jõudis kohale. juhataja, kolleeg Moreira juba ütles väga eh, selgelt, et alates Lissaboni lepingust on välisinvesteeringud ühise kaubanduspoliitika pädevuses ja on hea, et Euroopa Liit saab siin tegutseda seadusandlikult pikas perspektiivis. tuleb äh, sõlmida kolmandate riikidega investeerimiskaitselepingud, see on hea, aga on ka probleeme on äh, palju liikmesriike, mis on sõlminud investeerimiskaitselepingud ja need jäävad jõusse. küsimus on nüüd äh, selles, kas see, mida Euroopa Liit hakkab tegema, on pikas perspektiivis sama hea kvaliteediga kui liikmesriikide kahepoolsed lepingud kolmandate riikidega, nii et äh, juhataja, me ei tohi äh, piirduda madalaima ühise nimetajaga lepingute sõlmimisel, vaid me peame püüdlema kõrgema taseme poole. seda esiteks ja teiseks, minu arvates äh, on siin äh, puudu vaidluste lahendamise mehhanism. vaidlusi ei peaks äh, lahendama ainult äh, rahvusvahelises äh, vaidluste lahendamise keskuses, vaid ka ettevõtetel peaks olema võimalus lepitust valida, mitte ainult riikidel. ja lõpetuseks, volinik, te peate ju praegu läbirääkimisi Kanadaga. küsimus on nüüd selles, et äh, kas äh, praegu Kanadaga saavutatav leping on äh, piisavalt kõrge tasemega, et liikmesriigid ei peaks tegema liiga palju järeleandmisi. loomulikult on ka keerulisemaid läbirääkimispartnereid, nagu näiteks Hiina ja teised ja ma tahaksin komisjonilt vastust. suur aitäh ja nüüd on Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna härra proua Varejal. suur tänu lugupeetud volinik, nagu raportöör juba ütles, siis tegemist on väga olulise teemaga, siin on äh, juttu sätetest, mis on loodud Lissaboni lepingutega ning mis võetakse sisse järgmistesse kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse, investeerimislepingutesse, vabandust, ja tegemist on tasakaalus määrusega kindlasti liikmesriikide vaatenurgast ning ühtlasi ühtlustab see olukorda Euroopa Liidus töö oli keeruline, sellepärast et liikmesriigid näitasid ka vastuseisu sellele, et sekkutaks nende enda otsustamisprotsessi. tihtipeale tekivad äh, ju delikaatsed olukorrad tulenevalt kahepoolsetest lepingutest. idee on aga ikkagi see, et investeerimisküsimustes liigutakse edasi Euroopa Liidus, et õiguskindlus oleks tagatud ning tagatud oleks ka investeeringute turvalisus nagu härra volinik ütles, siis kõige olulisem osa on siin see, et kaitstaks ka lepinguid, mis on liikmesriikidel kolmandate riikidega. loomulikult ka rakendamise küsimus, samuti vaidluste lahendamise mehhanism, tuleb tulevastes lepingutes rääkida ka eh, finantsvastutuse teemast siin on mustvalgelt kõik kirjas, et need lepingud ei tohi olukorda kuritarvitada ja et kõigi säteid tuleb järgida. suur aitäh ja nüüd on liberaalide nimel kaheks minutiks sõna härra Rinaldil, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. selle määruse heakskiitmine kujutab endast head olulist sammu edasi Lissaboni lepingust tulenevate pädevuste jõustamisel, muuhulgas ka rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas. me täname härra Moreirat tehtud töö eest ning ka selle eest, et jõuti kokkuleppele nõukoguga see on täiesti halatsus, haletsusväärne, kui mõned riigid üritavad siin mängida üksiküritajaid ja välja kaubelda endale lepinguid, mis on vaid neile kasulikud. nii et volinik võib-olla peaks tegema ikkagi veidi rohkem selle nimel, et leping ei tooks kasu vaid ühele liikmesriigile. me räägime ju meie liikmesriikide kaasamisest ühtlasesse üldisesse raamistikku, loomulikult peab jääma teatud paindlikkus alles aga samas me üritame ju siin korda lüüa selles olukorras, kus kahepoolsed lepingud ei kujuta endast mitte ainult oma huvide eest seismist, vaid ühtlasi ka konkurentsieelist võrreldes teiste liikmesriikidega, eriti nende riikide suhtes, kes rahvusvahelisel areenil on vähem konkurentsivõimelised mis puudutab selle määruse ellurakendamist, siis komisjonil on siin oluline pädevus ja selle üle me rõõmustame. seda komisjoni rolli me ka toetame. komisjon peab ikkagi hea seisma ju Euroopa Liidu huvide eest kontrollimenetlus ja kõik need teised mehhanismid meie arvates tagavad selles määruses tasakaalu. erilist tähelepanu tuleks pöörata VKE-de olukorrale, kes tihtipeale jäävad investeeringutes kaotaja pooleks. nii et see on siin võib-olla see kõige uuenduslikum külg, samas VKE-d on ju need, kes loovad kõige rohkem töökohti Euroopa Liidus. tähtis on näidata ka seda, et Euroopa Liidu poolne kaitse on suurem kui see, mida liikmesriigid endale üksi suudavad tagada seda tuleb näidata siis nendele liikmesriikidele, kes teinekord pooldavad ikkagi seda killustatud Euroopat, mis jääb aga minevikku. suur aitäh, üheks minutiks on sõna proua Kelleril. suur aitäh, ma tahaksin tänada härra presidenti ja ka variraportööri, eriti härra Zalevskit, kes oli väga kindlameelne terves selles protsessis meie Roheliste fraktsioonis oleme rõõmsad selle üle, et siin säilitatakse Euroopa Parlamendi õigused vastavalt tema uuele pädevusele ka Euroopa investeerimispoliitikas, see on oluline edu, mis pandi aga mõnel hetkel siin kahtluse alla. oluline on see, et me võtame viimast olukorrast, milles käsitletakse parlamenti ja ka nõukogu justkui minevikku vaatavatena kõik kahepoolsed investeerimislepingud tuleb selgel üleminekuperioodil kaasata siis Euroopa Liidu lepingusse, me tahame Euroopa-ülest süsteemi. mingisugust kindlust ei ole selles osas, et need liikmesriikide kahepoolsed lepingud jäävad ühel hetkel tõepoolest minevikku, nii et selles osas õigusakt ei ole rahuldav, kui arvata, arvestada selle esialgset eesmärki, nüüd on tegemist justkui üleminekulepinguga äh, selleks, et äh, siin kohandada olukorda ka Euroopa Liidu investeerimispoliitikale, suur aitäh! suur aitäh! ja edasi on sõna pooleteistkümneks minutiks äh, härra Paškal, kes räägib samuti oma fraktsiooni nimel. juhataja, volinik, liikmesriikide pädevuste andmine antud valdkonnas komisjoni pädevusse toob endaga kaasa palju haldusmeetmeid Euroopa Liidu tasandil, see hõlmab liikmesriike ja nende kaubanduspartnerid, sajad kahepoolsed lepingud, mis on sõlmitud minevikus liikmesriikide poolt erinevates äh, juriidilistes äh, režiimides, tuleb üle võtta Euroopa Liidu süsteemi, vältimaks äh, seda, et lepingupoolte õigused saavad rikutud. kahepoolsete lepingute käsitlemine, mis on sõlmitud minevikus või mille osas on läbi räägitud minevikus, ei saa toimuda ilma kõiki osapooli kaasamata, nii et tuleb äh, valida õige lähenemisviis äh, kooskõlas Lissaboni lepinguga. kui toimuvad uued läbirääkimised, siis tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et tegemist on väga konfidentsiaalse infoga üks võimalus, kuidas organisatoorselt ja tehniliselt toime tulla selle keerulise protsessiga, seisneb äh, selles, et täitev äh, võimupädevused antakse Euroopa Komisjonile, kes äh, tegutseb lähtuvalt kahe tuhande kaheksanda aasta määrusest. tegemist on väga keerulise protsessiga ja tuleb teha täpset tööd. suur aitäh teile, härra Paška, ja selle vooru lõpetuseks saab siis sõna fraktsioonise kuuluvuseta liikmete nimel Hans-Peter Martin, palun. MAI hieß das Kürzles in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. tänan mitmepoolsed investeerimislepingud on need, mis tõid tuhanded kodanikud tänavale protesteerima. põhimõtteliselt oli tegemist äh, suurte kontsernide kaitsmisega üle kogu maailma, nii et äh, suveräänsed äh, riigid ei saanud sekkuda need lepingud oleks piiranud äh, töötajate õigusi ja muid õigusi, aga nende lepingute äh, asemele tuli nüüd äh, Euroopa Liidu pädevuste kiire laienemine, otsustati ohjata suuri kontserne nüüd äh, sõlmiti kahepoolsed lepingud ja need üritatakse nüüd äh, kokku võtta, üle võtta. ma olen äh, küll Euroopa-meelne ja me oleme küll mõnes mõttes õigel teel, aga tekib küsimus, kuidas kaitsta VKE-si, mida teha patentidega, kuidas äh, suhelda Aafrika riikidega, kas me ei peaks tegema vahet äh, lepingutel, mis me sõlmime arenguriikide, arenenud riikidega, läveriikidega, ma arvan, et praegu valitud tee ei ole kõige õigem ja Euroopa Liit äh, peaks lähenema äh, sellele teemale teisiti, me ei peaks keskenduma suurkontsernide kaitsele. aitäh ja nüüd äh, tuleme äh, viimaste kõnelejate juurde äh, siis väljaspool fraktsioonide nimel kõnelejaid ja härra Zalewski, palun. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad see on väga oluline määrus, mida me homme hakkame täiskogul vastu võtma, sest see näitab, kuidas see Lissaboni lepingu artikkel, mis puudutab ühist investeerimispoliitikat, ellu rakendub ja ma tahaksin tänada kõiki neid kolleege, sotsiaaldemokraate, liberaale, ECR-i esindajaid, ja samuti volinike kohti, kelle töörühm pakkus välja niivõrd hea ettepaneku. rohelised tõid välja ka omapoolse kaugele ulatuva e, määruse projekti, mis e, viib e, selle koormuse üle investoritele kuid äh, määrus, milles me homme hääletame, on äh, samuti ühine ühenduse ettepanek, see ei ole võib-olla niivõrd kaugele minev, kui äh, rohelised seda soovisid, kuid põhireeglid on paika pandud, esiteks Euroopa investori kaitsesüsteem see oleks äh, üldine, kõigile laieneks ühesugune kaitse, me teame, et mõned äh, riigid äh, kasutavad ära neid erinevaid tagatiste, seda erinevat tagatiste taset selleks, et liikmesriikidele survet avaldada. ja kui meil ei ole ühtset Euroopa Liidu kaitsesüsteemi, Äh, kehtivad praegused äh, lepingud, kokkulepped, volinik ise on selle teema oma südameasjaks võtnud ja loodame, et järgmisest aastast peale on meil võimalik äh, sõlmida esimesed kokkulepped näiteks Kanadaga ja pärast seda siis on ühenduse lepped juba kõikide osapooltega ja me peame tõepoolest ühenduse huvide eest seisma eelkõige aitäh, kolleeg, teie aeg, kõneaeg äh, sai otsa ja annaksin sõna üheks äh, minutiks härra Sustale. aitäh, president. loodan, et äh, homme hääletab Euroopa Parlament selle määruse poolt, mis kujutab endast olulist sammu edasi Lissaboni lepingu ellurakendamisel nii et suur tänu seadusandliku algatuse eest äh, komisjonile ning samuti ka suur tänu Vital Moreirale, kes on teinud ära nii hea töö. see aitab, äh, nagu ma ütlesin, äh, Lissaboni lepingut ellu rakendada ning samuti aitab see killustatust investeerimispoliitikas vähendada. nii nagu ka kolleegid on juba öelnud, see aitab sisedumpingut kahekümne seitsme, varsti kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel vähendada just äh, kaubandusalastes investeeringutes ja see on väga oluline valdkond, sellega antakse kindlus ka nende investeeringute suhtes, mis on tehtud enne Lissaboni lepingu jõustumist ja on ette nähtud ka üleminekuperiood. aitäh, Gianluca, nüüd annaksin sõna härra Möltserile pooleteiseks minutiks ja see on viimane kõneleja siin voorus. aitäh, president. kui me räägime merendusalastest äh, ja kaubandusalastest kokkulepetest eelmistel sajanditel, siis näeme, et kõik erinevad regionaalsed kokkulepped on tegelikult vägagi läbipaistmatud süsteemid ja vähendavad tegelikult riikide mänguruumi. mõned ettevõtted, kellel on suuremad kasumid kui terve riigi SKT ja midagi peaks sellistel juhtudel tõepoolest ette võtma. me peame esitama ka küsimusi, milline on kohtu roll sellistel juhtumitel, selle asemel, et miljardeid arengupoliitikasse suunata, selle asemel peaksime keskenduma investeeringute poliitikasse, litsentside öö, andmisse ja nii edasi. kui äh, tuuakse, tullakse välja hagiga liikmesriikide vastu lepingu, aluslepingu rikkumises, siis tihtipeale on tegemist tegelikult Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, kui me vaatame pädevuse üleminekut äh, välis, äh, otseinvesteeringute osas, see on vägagi delikaatne teema. aitäh nüüd vaba mikrofon. kaks parlamendiliiget soovivad sõna, annan kõigepealt üheks minutiks sõna proua Tikaule. aitäh, president, lugupeetud volinik. nõukogu esimese lugemise on läbinud määrus, mis puudutab kahepoolseid investeeringute kokkuleppeid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. enne Lissaboni lepingut, investeerimislepingud sõlmiti bilateraalselt, meil oli umbes tuhat kahepoolset kokkulepet, mis puudutasid siis väliseid otseinvesteeringuid kuid pärast Lissaboni lepingu jõustumist on tegemist nüüd Euroopa Liidu ainupädevusega ning nendest, sellest sai osa Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas. ja see samm paneb paika ka raamistiku ja need tingimused, milles liikmesriikidel on võimalik kaubandussuhteid arendada kolmandate riikidega. ja see aitab liikmesriikidel sisse seada uus alusleping. aitäh. nüüd sõna härra Obermeierile. aitäh Lissaboni leping näeb ette selle, et äh, välised otseinvesteeringud on äh, osaks äh, ühisest kaubanduspoliitikast ning kuuluvad seega ühenduse ainupädevusse ja seetõttu liikmesriigid ei saa enam kokkuleppeid sõlmida väljas, ilma et selleks oleks juhised Euroopa Liidu poolt. ja seetõttu on väga oluline, et äh, Euroopa Liidu investorid saaksid suure, kõige suurema võimaliku juriidilise õigusliku kaitse, kui me räägime kahepoolsetest lepingutest, need on tavaliselt palju kitsamad. aitäh, nüüd anname sõna härra volinikule, härra De Guhtile, et ta saaks vastata sõnavõttudele. aitäh, lubage mul lühidalt vastata mõningatele märkustele, mis selle arutelu käigus tehti ja see arutelu näitas, et üldiselt toetatakse seda ettepanekut, mille me oleme esitanud ja mille osas äh, trialoogi vormis praegu läbirääkimised käivad ja härra Moreira on omapoolse raporti koostanud ja selle ka teile edastanud. härra Obermeider küsis, et kas tõepoolest nüüd seesama kõrge tase, mis siiani on kahepoolsete lepetega tagatud, laieneb ka üldisele raamistikule. kindlasti me peame tagama selle, et iga liikmesriik saaks äh, selle kõrge kaitse osaliseks, mis praegu on reserveeritud vaid mõningatele Euroopa Liidu liikmesriikidele. me näeme, et on äh, terve rida liikmesriike, kes on väga hästi kaitstud ja paljudel juhtudel me peame vaatama ka, kui suured need liikmesriigid on. ja seetõttu on komisjoni kohuseks tagada see, et iga liikmesriik ja ka kõige väiksem liikmesriik saaks samasuguse kaitse vääriliseks, mis on praegu võimalik ainult äh, teatud riikidele teatud juhtudel. nüüd võib küsida, et äh, kas see äh, süsteem muutub igaveseks. me oleme palunud mandaati läbirääkimiseks investeeringute lepinguga Singapuri, Kanada, Indiaga ja ei olnud raske seda ka nõukogult saada pärast arutelusid. nii et äh, me teeme seda Euroopa Liidu nimel, peame neid läbirääkimisi ja küsimus nüüd, et kas see on nüüd äh, selline igavene süsteem, ei, sest äh, liikmesriigid rõhuvad enam sellele, et kahepoolsed investeeringute lepingud peaksid muutuma Euroopa investeeringute kokkulepeteks selleks, et kõigil oleks samasugune kaitsetase, nii et liikmesriigid ise survestavad äh, äh, läbirääkijaid selleks, et meil oleks äh, tegemist Euroopa tasandi lepingutega, see on ka loogiline selle määruse puhul ja just seetõttu on komisjon ka nõustunud sellega ning oma algsest ettepanekust loobunud, et oleks meil teatud üleminekuperiood, periood, kus äh, praegu kehtivad tingimused järk-järgult kaoksid ja me läheme üle sellisele süsteemile, kus liikmesriigid saavad, äh, järk-järgult ühtlustavad kaitsetaseme, kindlasti võtab see veidi aega, kuid äh, komisjoni eesmärgiks see igatahes on, suur tänu. aitäh, härra volinik. härra volinik härra volinik, ma arvan, et parlamendiliikmetele on äh, väga meeldiv see, et me kohtume volinikuga, kes on piisavalt informeeritud teemast ja kes ei tule siia lihtsalt teksti ette lugema. nii et me tõepoolest hindame kõrgelt teie poolt tehtud äh, jõupingutusi ning äh, ma loodan, et te mõistate, kuivõrd äh, kõrgelt me tõepoolest hingame seda, et hindame seda, et meil on äh, nii hästi informeeritud äh, koostööpartner. nüüd aga annaksin sõna raportöörile Vidar Moreerale. aitäh! ma tahaksin nõustuda teie kiitusega volinik De Guhtile. ta on harva mööda lasknud võimalusi ähm, pidada arutelusid Euroopa Parlamendiga. kahjuks ei läinud meil nii hästi küll aktaga. see ei olnud kindlasti ka lihtne teema ja raske oli liikmesriik äh, veenda selles, et ähm, sellised investeeringud alles kokkulepped peaksid olema Euroopa Liidu ainupädevuses ja et nad kindlasti ei saa ühtsele kaubanduspoliitikale takistuseks. samuti pidime me liikmesriike veetma selles, et sellest tuleb eh, suur lisaväärtus, kui meil on ühine väliskaubanduspoliitika, selle asemel, et meil oleks killustatud eh, kaubanduspoliitika, mis erineks eh, liikmesriigiti nüüd, kui me oleme läbirääkimiste lõppvooru jõudmas, on väga oluline rõhutada, kui pühendunud on eesmärgile kõik kolm institutsiooni. meil ei oleks võimalik olnud saavutada sellist tulemust ilma selleta, et Poola eesistuja ja Küprose eesistuja oleksid tõsiselt tegutsenud panus komisjonilt on samuti olnud märkimisväärne ja nüüd on meil seetõttu võimalik jõuda kokkuleppele samuti äh, härra Mešardo, kes äh, on äh, peadirektoraadi asepresident, tema tegi väga palju selleks, et kokkulepe sünniks kolme institutsiooni vahel ja tahaksin variraportööre tänada, näiteks härra Zaleskit, kes tegi kõik selleks, et saavutada kokkulepe algselt väga rasketena tunduvates tingimustes. nii et ma tahaksin kindlasti kutsuda üles äh, parlamendiliikmeid vastu võtma selle määruse suure häälteenamusega, et meie ühises väli, ühe, Euroopa Liidu ühisel välispoliitikal oleks tugevam alus, nii et äh, meil oleks ka tugevam liit äh, ka väliskaubanduse alal. aitäh, Vital Moreira! nüüd lõpetame arutelu, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine küsimus meie päevakorras on taas kord raportöör